Äh, punkti raames ei ole meil vaba mikrofoni roomu, vooru ja ma ei võta vastu ka sinise kaardi küsimusi. kõigepealt äh, tervitan siinkohal komisjoni, kes, äh, kui ma õigesti näen, on esindatud siin täies koosseisus, kui härra Oettinger välja arvata ja see on loomulikult ka kohane kõigepealt saab sõna härra Tsani kui äh, ettepaneku esitaja, palun. aitäh, president. viimastel päevadel olen ma lugenud mitmete kolleegide sõnavõtte ja kommentaare ja olen aru saanud, et äh, see piinlik olukord, mida me täna arutame, ärritab paljusid. piinlik olukord, äh, mis puudutab hiljuti valitud härra Junckerit ja seetõttu ma loodan ühest küljest, et umbusaldusavaldust toetatakse, aga teisest küljest ma kardan, et see nii ei ole, sest Euroopa Parlament on tegelikult silmakirjalikkuse koda, nii on see viimastel aastatel paistnud. ma arvan, et äh, me ei ole täpselt aru saanud, et hiljuti tähistasime me kahekümne viie aasta möödumist Berliini müüri langemisest ja et äh, tegemist on sellise sündmusega, mis tähendaks, et me peame et me peame toetama äh, teisi inimesi, mitte aga kohtlema neid nii, nagu nad oleksid põlastusväärsed või meist madalamad. viimastel kuudel ei ole selles kojas tegelikult aru saadud, äh, mida demokraatia õieti tähendab. meie rohelistena igal juhul tahame selgelt näidata, kelle poolel me seisame ja ma arvan, et Euroopat peaksid valitsema inimesed, kes seda väärivad ning et kõik peavad valima poole, keegi ei saa äh, jääda sellises küsimuses erapooletuks ka liberaalid on võtnud äh, selge seisukoha pärast lüüasaamist Euroopa valimistel, Euroopa Parlamendi valimistel on neil mõned äh, Euroopa-meelsed traditsioonid küll alles Jun-, härra Juncker on aga näidanud, et tema on Euroopa idee vastand. ja äh, sotsiaaldemokraadid eesotsas härra Pitellaga on viimastel päevadel öelnud, et härra Juncker peab andma selgitusi aga neid selgitusi ju tulnud ei ole ja kuna neid ei ole, siis kuidas me saame olla veendunud, et Juncker teeb seda, mida ta on lubanud, kui ta tegelikult on alati käitunud vastuolus sellega, mida ta lubab. härra Pitella, kas teie olete küsinud, kas härra Juncker on äh, maksumaksjate või maksude eest hoidjate poolel? me oleme alati teadnud, kus poolel Juncker on, me teame, et ta ei ole kodanike poolel. peaministrina lasi ta kõrvale kantida miljoneid eurosid, mis läksid otse hargmaiste ettevõtete taskusse ja see on vale. ma arvan, et Euroopa kodanikud soovivad, et kaitstaks Euroopa identiteeti, et kaitstaks kodanikke. Teie siin aga kaitsete ainult Junckeri sõpru, suuri kapitaliste ja hargmaiseid ettevõtteid. härra Juncker, teie olete Euroopa esindajana kõige hullem võimalik nägu. Teie Teie juhtimisel on töötatud läbi, on toetatud läbikukkunud Euroopa poliitikaid ja samal ajal varastatud miljoneid eurosid, mis tulevad liikmesriikide kodanike taskust ja lähevad hargmaiste ettevõtete taskusse. Te ei vääri seda, et eurooplasi esindada ja meie tänane umbusaldusavaldus näitab, et Euroopa on muutumas, et muutumas on Euroopa mentaalsus ja et Euroopa Parlament on siiski ainuke legitiimselt valitud koda see, mis kaitseb Euroopa kodanikke, mitte Euroopa panke, panku, suuri hargmaiseid ettevõtteid ja teisi, aitäh! järgmisena saab sõna komisjoni nimel härra Juncker, palun. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! härra president, lugupeetud daamid ja härrad. kõigepealt äh, tahan ma vabandada, et ma algusest peale ei saanud arutelul osaleda. see ei olnud mitte sellepärast, et ma oleks olnud ebaviisakas, vaid äh, sellepärast, et äh, tekkis äh, probleeme liikluses, transpordiprobleeme tekkis, mis puudutab umbusaldumise avaldamise ettepanekut siis äh, ma tulin parlamendi ette eelmisel täiskogul äh, Brüsselis kolmeteistkümnendal novembril Brüsselis öeldu, minu poolt öeldu vastab äh, täpselt sellele, milline olukord on. ma pööraksin äh, kõikidele, kõikide kolleegide tähelepanu tõsiasjale, et ma arvan, et äh, erinevad süsteemid liikmesriikides võivad viia selleni, et tekivad äärmuslikud juhud, kus Euroopa ettevõtteid tõesti maksustatakse väga vähe ja see ei vasta sugugi eetilisele ja moraalsele konsensusele, mis äh, on väga oluline selleks, et tulevikus äh, oleks võimalik võrrelda selliseid probleeme, see probleem ei ole sugugi mitte ainult Luksemburgi probleem, vaid äh, terve ähm, Euroopa probleem, terves Euroopa liidus tuleksid siis tulevikus ühtsed reeglid käibele ja seega ma teeksin ettepaneku äh, Äh, nii nagu ma ütlesin äh, kampaania ajal, siis kui võtsin ameti äh, üle septembris ja kui komisjoni, kui komisjon koosseisuna astus ametisse, tegin samasuguse avalduse, et meil peaks olema ühtne maksubaas ettevõtetel Euroopas ja ma lisasin tollal, et mina toetan ka finantstehingute maksu, mis ei ole oluline mitte ainult komisjonile, aga kuivõrd me teeme süvendatud koostööd liikmesriikidega selles valdkonnas äh, ja, ja süvendatud on koostöö teatud liikmesriikide vahel, siis on see äh, vägagi teemakohane. Euroopa nimel ma äh, rääkisin sellest ka G kahekümne kohtumisel äh, Brisbane'is äh, Austraalias äh, riigi- ja valitsusjuhid Prantsusmaalt, äh, Saksamaalt, Hispaaniast, Itaaliast ja OSCD Äh, sekretäriaat toetasid mind, peasekretäri eesotsas muidugi, ja aga G kahekümne kohtumisel ei võetud lõppkohtumisel lõppsõnasse andmevahetust, automaatset andmevahetust ja see näitab seda, kui palju praegu meil on läbipaistvust Euroopa tasandil. aga vähemalt kõik Euroopa riigid toetasid minu sõnavõttu ma tahaksin teile meelde, me tahaksin teie tähelepanu pöörata sellele, et kui ma kahe tuhande viiendal aastal olin Euroopa Ülemkogu eesistuja ja ECOFIN-i president, tegin oma kolleegidele ettepaneku ECOFIN-is äh, luua äh, maksukomisjon, kellel oleks äh, samasugune mandaat nagu majandus- ja rahanduskomisjonil, selleks et me saaksime rakendada paremini heade tavade komisjoni äh, äh, suuniseid, mis olid, äh, mis on vastu võetud juba mõnda aega tagasi. sellest ei tulnud midagi, nüüd ma tegin ettepaneku uuesti Itaalia eesistujale ja ECOFINile, et selline maksukomisjon loodaks, et kel-, kellel oleks siis samasugune pädevus nagu majandus- ja finantskomisjonil ja sellest räägitakse siis ECOFIN-i kohtumisel. mis nüüd puudutab seda umbusalduse ettepanekut, jah, äh, see on äh, teie koja kodukorra kohane, aga äh, et selle oleks võinud esitada siis, kui ma esimest korda sellest rääkisin teie ees novembris oma vabast tahtest. kui ma nüüd vaatan, kes on alla kirjutanud sellele umbusalduse ettepaneku, tekib mul küsimusi selle kohta, kas see on tõsiseltvõetav ettepanek. ma iga kord äh, loomulikult kavatsen vastata teie koja poolt esitatud küsimustele, kuid mulle tundub, et selle ettepaneku taga seisvate isikute eesmärk ei ole see, millele nad viitavad, sellepärast nad peaksid teadma, et mina ei ole suur, sugugi suurte kopit, kapitalistide sõber ja et Euroopa hargmaiste ettevõtete võim on täna liiga suur, ma räägin sellest ka varem. ma tahaksin ühte asja lisada. umbusalduse ettepanekud puudutavad tervet komisjoni ja mul on jäänud mulje, et ainult mina olen see, kelle kohta küsimus on esitatud, aga ma olen öelnud siin koja ees, ütlesin seda viieteistkümnendal juulil, et kui kunagi teie parlament äh, ühe komisjoni liikme osas äh, umbusaldust avaldab, siis äh, palub komisjoni president tagasi astuda sellel volinikul. nii et jätke teised volinikud rahule, kui te tahate, et mina lahkun, siis, siis öelge seda. Dank, Herr Juncker suur tänu, härra Junker. algab arutelu ja esimesena saab äh, sõna Rahvapartei fraktsioon, härra Veeber, palun. härra president, komisjoni president eelmisel täiskogul Brüsselis oli meil põhjalik arutelu sel teemal. Äh, Jean-Claude Juncker tegi ettepanekuid äh, selleks, kuidas muuta Euroopa maksude ajal õiglasemaks. minu fraktsioon soovib õiglasemaid makse, me soovime seda, et äh, hargmaised ettevõtted ei saaks maksudest kõrvale hiilida me tahame edasi liikuda, kui komisjon teeb ettepanekuid, tuleb välja algatustega ja seda ka Jean-Claude Juncker tegi ja me toetame täielikult äh, Euroopa äh, Komisjoni Rahvapartei fraktsioon lükkab umbusalduse avaldamise ettepaneku tagasi. ma tervitan äh, seda, et komisjon on siin täiekoosseisuliselt kohal. me tahame igati toetada Euroopa Komisjoni, kelle me neli nädalat tagasi ametisse valisime austajad kolleegid, äh, Farage, äh, Le Pen ja teised, kes alla kirjutasid, äh, kindlasti rõõmustavad oma kuulsuse minutite üle, mis nad nüüd siin saavad. meil on siin kõigil samad õigused siin kojas loomulikult, kui ettepanekud esitatakse, siis neid arutatakse, nende üle hääletatakse aga kahjuks te saate sellepärast nii harva tähelepanu, et teie ei tööta konstruktiivselt, vaid te olete destruktiivsed ja ausalt öeldes, mis puudutab tänast arutelu, siis äh, mina jõuan sellisele järeldusele, et äh, kui äh, rääkida nüüd sisust, siis maksuküsimustes ei saa ükski äh, Euroopa Parlamendi liige või Euroopa Komisjoni liige formaalselt äh, midagi äh, otsustada. mitte kurjad bürokraadid Brüsselis ei otsusta, vaid maksuõigus on liikmesriikide, suveräänsete, iseseisvate liikmesriikide käes ja see on ju parempoolsete ideaalmaailm ja miks siis ometi ei õnnestu seda probleemi lahendada, kui selles ideaalmaailmas, kus Farage ja Le Pen elavad, kus see on liikmesriikide otsustada, ei suudeta seda lahendada. ega Euroopa ei ole süüdi selles, et äh, hargmaised ettevõtted saavad äh, maksudest äh, kõrvale hiilida. liikmesriigid ei ole võimelised seda probleemi lahendama, selles on asi, mitte Euroopa Liidus ei ole probleem. ja kui me siin räägime nüüd initsiaatoritest EFTD fraktsioonist, siis vaadakem seda fraktsiooni. härra Tsanni Grillo kambast esitles seda ettepanekut ja tema räägib sellest, et meie oleme Euroopa ja mul tekib küsimus, et kes need meie siis on, EFTD fraktsiooni vaadates äh,, Grillo äh, jüngrid ütlevad, et meil on vaja rohkem solidaarsust äh, rändeküsimustes äh,. Farage ütleb Ühendkuningriigis, et äh, viskame rumeenlased välja, siis rumeenlased ja poolakad äh, tema fraktsioonis ütlevad, et meil on vaja samu õigusi äh, kui äh, Euroopa Liidu äh, asutajariikidel ja samas Le Pen ütleb, et tema ei soovi solidaarsust Euroopas siin kontinendil. nii et härra Tsanni, teil on äh, siin fraktsioonis väga palju kolleege, kes äh, on äh, vähemuste vastu, juutide vastu, sisserändajate vastu. Äh, te maalite selliseid vaenlase pilte ja teie ütlete, et teie olete nüüd siin uus Euroopa. Teie kolleegid ei ole mitte uus Euroopa, teie olete vana Euroopa härra president härra president ja ma tõesti ootan rõõmuga neljapäeva, ma ootan rõõmuga seda hääletust, kus me saame otsustada, kas komisjon töötab edasi või ei tööta. meie igal juhul hääletame neljapäeval äh, selle poolt äh, või vastu, kas äh, parem populistid ja radikaalid saavad e-, eduloo osaliseks või mitte. mina igal juhul olen nende õlmitsemise vastu, tänan järgmisena saab äh, sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel esimees härra Pitella, palun. austatud äh, härra esimees, äh, natukene sürrealistlik on justkui see, kuidas siin on põhjendatud seda umbusalduse ettepanekut. selle asemel, et rääkida põhjusteks, miks on esitatud, on reastatud põhimõtteliselt siin üksikute saadikute ja poliitikute suhtes solvanguid Äh, ja ainus põhjus, miks neid solvatakse, on see, et äh, nendel inimestel on äh, pea õlgade otsas ja et nad suudavad iseseisvalt otsustada ots-, ettepanekute osas, mis siin tehakse. tavaliselt mina solvangutele üldse ei reageeri, sest et need, kes laamendavad, need lõpuks saavad ise tagasi selle, mis nad teevad kui te süüdistate meie koda sadu rahvasaadikuid ja tõesti, arvamused lähevad siin kojas teinekord lahku, aga sellegipoolest on kõik need inimesed Euroopa Parlamendi prestiiži ja au austanud. Euroopa Parlament on ainus äh, Äh, rahvusteülene institutsioon, mille rahvad ise on valinud ja valinud otse ja meie esindame siin miljoneid kodanikke. aga selle umbasalduse avaldamise puhul peaksite ka teie olema viisakad esimene reegel iga asja puhul on viisakus. mina ei reageerinud äh, siis, kui minu fraktsiooni ja mind isiklikult siin rünnati, ma ei öelnud midagi. Teie aga ründate mind nüüd vastu. Äh, teil, teie ei ole viisakad. tänase umbusalduse avaldamise ettepanekuga võib parlament minna tõesti ajalukku. Pole olnud varem sellist olukorda, kus küsimärgi seatakse kakskümmend neli päeva pärast ühe institutsiooni loomist tema usaldusväärsus mis siis nüüd saaks, kui me kõik äh, volinikud koju tagasi saaksime, kui me need kõik välja, vallandaksime, see kolmesaja miljardi euro suurune investeerimispakett, mis äh, paari päeva pärast välja kuulutakse, läheb ka korstnasse, me loobume viimasest võimalusest Euroopana luua töökohti ja sellest kriisist üle saada jälle peaksid hakkama läbirääkimised käima liikmesriigid vahel selleks, et ametisse saaks uus komisjon, läheks kuid selleks, et kokku saaks uus volinike kolleegium. samal ajal aga tegelikus maailmas äh, variseks kokku Euroopa majandus, meie ühiskonnad, sellepärast et me ei suudaks reageerida, tööpuudus kasvaks, meie majandused äh, satuksid deflatsiooni küüsi, kas nüüd seda te tahate, kas te tahate, et Euroopat tabaks deflatsioonipõud? kas te tahate seda, et, et kõik varises kokku, kas te tahate seda, et me jääme lihtsalt istuma paigale ja ei tee midagi? ei, nii et austatud äh, komisjoni president, härra volinikud, äh, äh, teie nimel ma ütlen, et kui teid täna tagandatakse, siis on Euroopa huku äärel, hakkame pigem tööga pihta, hakkame võitlema maksudest kõrvalehoidmise ja maksupettuste vastu ja nende armaste ettevõtete vastu, kes väldivad makse väga paljud valitsused on nendega kokku mänginud ja see on väga tõsine asi. ja härra president, me pöördusime teie poole kaks nädalat tagasi selles küsimuses ja te ütlesite, et, et te annate endast kõik selleks, et meie maksusüsteemid harmoneerida ja te veensite meid oma programmiga ja oma programmi sisuga me ei anna teile siin lihtsalt äh, võimalust vabalt tegutseda pimesi, vaid äh, me tegime selle otsuse teadlikult teie ettepanekute najal ja me peame silma peal, me ei ole Äh, noored ja rohelised, me ei ole vaja va et, ajalehtede paljastusi selle, et teada seda, et, et on liikmesriike, kus on maksudest võimalik olnud kõrvale hoida. me teadsime seda enne, vaadake meie resolutsioone, me oleme teinud juba eelmistel aastatel konkreetseid ettepanekuid sellele, kuidas selle vastu võidelda ja nüüd me peame tagama selle, et Euroopa Majanduskomisjon saaks nende ettepanekutega edasi minna. see on ainus viis, kuidas selle tõsise tõve vastu võidelda, see tõsine tõvi, tõbe on maksudest kõrva, tõbi on maksudest kõrvalehoidmine ja maksupettused, see on ainus võimalus, kui me selle välja juurime, kuidas äh, Euroopa saaks tööle hakata, käised käärida ja hakata kodanike nimel töötama, suur tänu. ECR fraktsiooni nimel saab sõna härra Legutko, palun uh,. aitäh mina ei hakka rääkima selle resolutsiooni ettepaneku autorite puudustest ja voorustest, sest ma ei tunne neid autoreid. ja peale selle ei tea ma ka, millised olid nende kavatsused. ma ei tea sellepärast, et see ei huvita mind. aga Junckeri probleemist tahaksin ma ikkagi rääkida, kui selline probleem on olemas. härra Juncker komisjoni president, tuleb tunnistada, et te hästi alustanud ei ole. ma ei jäänud rahule sellega, mida te ütlesite siis, kui te käisite siin viimati ja see, mis te täna rääkisite, ei veena mind tegelikult samuti. näib, et teil ei ole eriti südametunnistust. poliitikutel muidugi ei ole, ei olegi südametunnistust, aga mõnikord tuleb ette, et seda siiski esineb. ma olen seisukohal et meil on vaja täielikku informatsiooni selle kohta, millised need maksuvabastused või soodustused siis ikkagi olid ja mis põhjustel neid anti. kui ma ütlen, et meie vajame neid, siis ma mõtlen meid, eurooplasi, Euroopa kodanikke ja elanikke, kelle vastu sellised kokkulepped olid suunatud. ma pean silmas ka oma koduriigi elanikke, kes võisid ilma jääda miljonitest eurodest ebaeetilise käitumise tõttu Luksemburgis. see ei ole ju tühiasi. kui ma ütlen meie, siis ma mõtlen ka Euroopa Parlamendi liikmeid, kellest enamik ikkagi pooldasid teid ja seda üsna hiljuti. peale selle, härra Juncker, on ka teil sellest kasu. ka teil on seda vaja mida iganes te Euroopa Komisjoni presidendina tulevikus teete, selle skandaali vari jääb teid ju ikkagi saatma, teile jääb plekk külge. seda juhul, kui seda küsimust kuidagi ära ei lahendata. kes siis peaks selle uurimuse, uurimise läbi viima, kes peaks vastuseid andma? loomulikult peaks uurimine toimuma Luksemburis ja sellesse peaksid olema haaratud ka sõltumatud rahvusvahelised üksused, aga mina ütlen, et Euroopa Komisjon tekitab praegu ebamugava tunde. ka teie isik tekitab seda tunnet. mina, ma ei tea teie kohta, aga mina arvan küll, et meil tuleb meeles pidada Rooma põhimõtet, Vana-Rooma õiguse põhimõtet, mis ütleb, et keegi ei ole endale ise kohtunikuks see Rooma põhimõte on kaasaegses õiguses siiamaani püha ja me ei tohiks seda põhimõtet rikkuda, kui me ei taha olla kõigi naerualused. täiesti vastuvõetamatu oleks kasutada, äh, minna edasi selle plaaniga, mis puudutab äh, maksude harmoneerimist, seda ei tohiks teha praegu kui üldse kunagi ei tohiks kasutada ära praeguseid ettekäändeid, ei tohiks seda teha selles olukorras, millest Euroopa ennast praegu leiab ja kindlasti ei tohi seda teha Euroopa Komisjon, mida juhite teie, aitäh. liberaalide sõnal, liberaalide nimel saab sõna härra Verhofstadt lugupeetud president, lugupeetud äh, parlamendiliikmed, mina isiklikult arvan, et liiga palju sõnu selle resolutsiooni asjus siin teha vaja ei ole, sellepärast et tegelikult tunneb ju igaüks, ma arvan, et ka ECR-i kõnemees tunneb äh, väga hästi, et äh, siin kaks fraktsiooni lihtsalt mängivad ühte mängu. härra Farage'i ja äh, proua Le Peni juhtimisel. minagi tunnen seda mängu. seda mängu mängitakse poliitikas ikka ja jälle. ja see põhineb mingil perverssel loogikal see on perversne, sest selle resolutsiooniga nõutakse seda, et me mõistaksime kohut enne, kui tegelikult mingisugune uurimine on toimunud, enne kui parlament või komisjon on teinud mingi uurimise ja see ei ole ju tõsiseltvõetav ettepanek. me ei saa ju resolutsiooni vastu võtta samal hetkel, kui me ütleme Euroopa Komisjonile, et uurige asja. me ei ole ka kokku pannud veel Euroopa Parlamendi komisjoni juba, aga tahame Eh, hukka mõista isiku, tahame talle avaldada umbusaldust ja kogu komisjonile ja seda enne, kui me üldse oleme midagi uurinud, see on absurdne. härra president, minu meelest on selle resolutsiooni juures huvitav mitte selle sisu, vaid asjaolu, et härra Farage ja proua Le Pen on lõpuks ometi oma äh, salajase vahekorra päevavalgele toonud. see on selle resolutsiooni juures kõige huvitavam asi, neil on mingisugune suhe äh, Äh, mis põhineb samasugusel populistlikul strateegial, millest härra Farage rääkis ka oma valijatele Suurbritannias ja see tõepoolest tõestab seda, et UKIP on kohutav rassistlik, ksenofoobne, rahu, rahu ma ei ole lõpetanud, ksenofoobne äh, ja äh, antiislamistlik partei, need kusjuures ei ole minu sõnad, need ei ole minu sõnad, seda on öelnud UKIP-i asutaja ise seetõttu olen ma seisukohal, et teie fraktsioon ja seda ütlen ma härra Sannile, ei ole tegelikult huvitatud sellest, et mingi rahvusvaheline skandaal seoses maksupettusega ära lahendataks. ja minu jaoks on kummaline, et härra Sanni meile äh, sõrmega näitab, tehke, tehke kõigepealt oma asjad korda, sellepärast et äh, härra Farage'il on ju endalgi äh, olemas äh, maksuparadiisis avatud konto, nii et vaadake kõigepealt, mismoodi teil endal asjad toimuvad. sedasama ütlen ma ka proua Le Penile. mõne minuti pärast hakkame me kuulama, mida proua Le Pen räägib, aga ise laenab ta raha Venemaa pankadelt, et selle abil Prantsusmaal oma poliitikat ajada ja seetõttu usun ma, et tegelikkus, nagu härra Weber ka ütles, ta ütles väga õigesti, äh, tegelikkus on see, et äh, härra Farage ja proua Le Pen on Euroopa vastu ja et selliste meetoditega, mida siin praegu üritatakse, me küll rohkem Euroopat ei saavuta. seetõttu võtan nüüd ka lühidalt ja lihtsalt kokku, töötame edasi ja hääletame selle resolutsiooni neljapäeval maha, see on loll resolutsioon. härra Tahtmas, eh, härra president, kas te arvate, et see häbitu kõne eh, tõstab selle parlamendi usaldusväärsust või äkki mitte? Okay. järgmisena saab sõna proua Zimmer ühendatud vasakpoolsete nimel, palun. austatud kolleegid lugupeetud härra Juncker, meie kriitika teie aadressil äh, jääb alles. kui te kõnelesite meie fraktsiooni ees, äh, siis me juba juhtisime teie tähelepanu sellele, kuivõrd problemaatiline on meie arvates äh, see, et Luksemburgi nähakse maksuparadiisina, et seal äh, ettevõtted saavad äh, makse vältida. meil äh, tuleb aga Euroopas püüelda õiglase maksustamise poole ja need lüngad sulgeda. kui nüüd avaldati dokumendid ja siinkohal ma viitan ainult äh, nendele ettevõtetele, mis tegid koostööd äh, PricewaterhouseCoopersiga, mis kasutasid selle ettevõtte äh, nõustamisteenust, ühesõnaga neid ettevõtteid oli kokku kolmsada nelikümmend ja otsuseid nende ettevõtete kohta võeti vastu nelikümmend kaheksa. ühesõnaga me ütlesime, et Euroopa Parlamendis tuleb äh, alustada arutelu, mis äh, sillutaks teed suuremale, suuremale solidaarsusele Euroopa Liidus, nii et meil oleks äh, rohkem integreeritust ja et me oleksime usaldusväärsemad, me küsisime, milline on teie seisukoht ja ma ütlen oma fraktsiooni nimel, et me pettusime teie kõnes Brüsselis äh, kümme päeva tagasi, me oleksime ootanud teilt selgemat sõnumit. me ootasime, et te saaksite aru, et me ei kritiseeri teid kui isikut, vaid me kritiseerime süsteemi, mis kannab teie nime, see on Junckeri süsteem. see on ju see probleem, millest me räägime. asi ei ole teis isikuna, vaid äh, Te ütlesite kõrvallauses seda, et kakskümmend kaks Euroopa Liidu liikmesriiki kasutavad seda süsteemi erineval kujul praegu. ühesõnaga, kui me soovime saavutada usaldusväärsust, siis te peaksite võtma vastutust kanda. Te üritasite selgitada, et Euroopa Komisjoni presidendina äh, ei räägi ta Luksemburgi nimel. aga see ei ole vastuvõetav, me ei ole sellega nõus. meie oleme esitanud äh, varem ka omapoolse resolutsiooni ettepaneku, millele me ei saanud aga toetust. me tahtsime juhtida tähelepanu sellele, et äh, me ei soovi hääli äh, paremäärmuslaste ja natsionalistide ridadest see Euroopa, mida need saadikud soovivad, on teistsugune Euroopa ja siinkohal tahaksin ma pöörduda nüüd ka umbusalduse avaldamise ettepaneku esitajate poole. Te kutsusite üles koos teiega Euroopa Liitu muutma, aga te ei öelnud, kuhu äh, need muudatused peaksid meid viima, aga see ongi siin ju otsustav küsimus meie ettepanek äh, peab eristuma sellest, mida osad teist soovivad ja kui toetada härra Farage'i ja proua Le Peni äh, ettepanekut, äh, siis ei tasu äh, imestada, kui paljud teised seda ei toeta. meie oleme solidaarse sotsiaalse Euroopa Liidu poolt ja te peate siis otsustama ka, kellega te ühes fraktsioonis olete, kellega te koos ettepanekut esitate. meie jääme igal juhul selle juurde. ja kusjuures me oleme ette Äh, siin pettunud ka rohelistes ja sotsiaaldemokraatides, et äh, nad äh, kümme päeva tagasi ei kasutanud ära võimalust meiega avalikult debateerida sel teemal, millist Euroopat me maksuküsimustes soovime saada, see oleks olnud hea võimalus. nüüd on meil võimalus vähemalt ühine uurimiskomisjon läbi suruda. mul on neli pool minutit, vabandust ühesõnaga, meil on võimalus ähm, uurimiskomisjon jõustada ja see on midagi enamat kui erikomisjon. nii et äh, palun kõik, kes te soovite praegust olukorda muuta, toetage vähemalt uurimiskomisjoni moodustamist. suur tänu. palun. härra president, siin kojas esitati praegu üks kõige tõsisemaid süüdistusi, mis on üldse võimalik. süüdistati kahtekümmet nelja parlamendisaadikut äh, rassismis. ja ma ei kujuta ette, et kas on võimalik üldse öelda midagi tõsisemat, see on äh, kodukorra artikli üksteist selge rikkumine, nimelt äh, seal öeldakse, et selle parlamendi liikmed peavad vastavalt põhimõtetele teineteist väärikalt kohtlema kui seda artiklit rikutakse, härra president, siis vastavalt äh, kodukorra artiklitele sada kuuskümmend viis, sada kuuskümmend kuus tuleb korrale kutsuda sa-, vastav saadik, miks te ei ole seda teinud? suur tänu, parlamendisaadik, ähm, see, et te nendele reeglitele nii palju tähelepanu äh, pöörate, ei pane mind imestama. härra Verhofstadt tsiteeris UKIP-i asutaja sõnu. ma ei kuulnud, et kedagi oleks siin nimeliselt nimetatud siin kojas on täiesti lubatud tsiteerida Ühendkuningriigi iseseisvuspartei asutajat ja järgmisena saab sõna proua Harms roheliste nimel. härra president, lugupeetud daamid ja härrad, austatud härra Juncker, lugupeetud äh, Euroopa Komisjoni kolleegium kui me räägime siin äh, Luksemburgi lekke teemast, äh, siis see küsimus on liiga tõsine et äh, laskuda siin äh, vaidlustesse mõningate saadikutega, kes istuvad siin paremal pool kojas. mulle meenuvad siin mõned arutelud minevikust, äh, mis seostuvad teatud viie tähe liikumisega. ühesõnaga, jätame selle nüüd kõrvale. Luksemburgi äh, lekeskandaal äh, tõusetus ajahetkel, kui me soovisime saavutada uut entusiasmi Euroopa jaoks, kui me soovisime liikuda solidaarsema poliitika suunas. Luksemburgi äh, lekked toovad äh, endaga kaasa uut rahulolematust Euroopa Liiduga. jälle tekkis äh, selline ettekujutus nüüd, et Euroopas ei kehti solidaarsuse põhimõte, vaid olukord on selline, et äh, ühed üritavad teiste kulul saavutada endale paremaid positsioone, ehk siis antud ühed juhul ühed riigid teiste riikide kulul. niivõrd äh, kaugele oleme me nüüd jõudnud, nii näevad seda asja kodanikud, eriti nendes riikides, kus viimastel aastatel on läbi viidud äh, karme kasinusmeetmeid. eriti pettunud on väikeettevõtete tavakodanikud, kes äh, maksavad korralikult äh, oma makse. ja kui me nüüd räägime sellest, milliseid sissetulekuid riigid vajavad, et äh, tagada kodanike heaolu, siis äh, see on äh, pikem arutelu ja kui härra Tsani nüüd arvab, et meie fraktsioon on asunud suurkapitali poolele, siis see on vale. me soovime, et antud olukorda analüüsitaks, uuritaks ja et seda tehtaks äh, teistmoodi, kui nüüd siin äh, rituaalselt äh, Jean-Claude Junckeri äh, nii-öelda pead nõudes. vastupidi, meie usume, et kuna Jean-Claude Juncker on just see, kelle poole kogu Euroopa vaatab, kellega on seotud paljud lootused ja ootused, ühesõnaga me oleme arvamusel, et Jean-Claude Juncker on äh, võimeline koos Euroopa Komisjoni kolleegiumiga muutma olukorda Luksemburgis, Hollandis, Austrias, Iirimaal, ma võiksin jätkata siin riikide nimekirja, kus asjad on viltu vedanud. ühesõnaga, et äh, just nimelt äh, härra Juncker on see, kes on võimeline neid äh, asju riigipeade valitsusjuhtidega selgitama ja seda tuleb teha karmilt ja konkreetselt ja seda tuleb teha nii, et minnakse kaugemale, kui seni on mindud, nii et lõpuks ometi pandaks paika ettevõtete maksustamise põhialused ja nüüd äh, härra Jean-Claude Juncker, te kas äh, saavutate siin äh, edu või mitte, loomulikult äh, te ei suuda seda üksinda teha ja seetõttu ma olen ka teie äh, umbusaldamise vastu. Te kas äh, loote vastava vaimsuse ja saavutate edu või vastupidi? ja ma tahaksin toonitada, et siin ei ole tegemist mitte ainuüksi härra Junckeri äh, probleemiga, vaid äh, siin on küsimus selles, kas äh, komisjon tervikuna saavutab tulemusi või äh, tervikuna jääb äh, kesise tulemuse juurde, tänan. härra Kaava, protseduuriline küsimus, palun suur tänu härra president härra president äh, ma jätkaksin sealt mida ütles minu kolleeg enne äh, mis iganes on äh, meie kolleegide poliitilised seisukohad aga selge oli see millele vihjas härra verhofstadt ja palun vaadake neid kodukorra artikleid millele minu kolleeg viitas väga selgelt see oli väga tõsine süüdistus ja võibolla härra verhofstadt kes istub minu kõrval siin härra bichir tema käest et kas ta on siis islami usu vastane või? Okay. hästi jätkame järgmisena saab sõna FDD fraktsiooni nimel härra Wolf suur tänu härra president härra Juncker tegemist on äh, koleda maksuskandaaliga mis mitte kuhugi ei kao Äh, pettuse plekk on äh, sisse imbunud teisse ja mida kaua te sellel toolil istute, seda sügavamaks ja suuremaks see plekk levib. see plekk on äh, sügavalt imbunud, sellepärast et teie ütlesite siin kojas täna, et te ei ole suurte ettevõtete sõber aga samas olite ju teie Luksemburi juhina see, kes äh, lubas kahesaja neljakümnel hargmaisel ettevõttel sõlmida agressiivseid äh, maksudest kõrvalehoidmise skeeme Luksemburgiga kui see ei ole sõbraks olemine, siis mida tähendab vaenlaseks olemine? ainult üks protsent maksid mõned ettevõtted maks, makse ja samas ütlesite teie valimistel, et te tahate olla Euroopa rahvaga solidaarne. jah, Euroopa rahvas on kasinus äh, poliitikate küüsis, tööpuuduse määrad on kõrged, vaesus äh, vohab äh, üle Euroopa nagu katk ja samas teie eh, tagate selle, et Luksemburi rahvas eh, teie eh, lahkusest kasu saaks. Te ütlesite, et see, et see viib äärmuslikes, äärmuslike tulemusteni teatud riikides, aga Prantsusmaal, Saksamaal, Itaalial ei ole selliseid ettevõtteid, ei ole kahtesada neljakümmet ettevõtet, kes maksavad protsendimaksu. Te räägite sellest, et tuleb käitumismulle, madeleid, mudeleid muuta, aga ainus, kelle käitumismudeleid tuleb muuta, on teie oma Teie ründate meid siin kojas täna sellepärast, et me küsisime teie käest, et äh, kus oli solidaarsus siis, kui äh, Kreeka äh, rahvas pandi kannatuste alla, kui samas Luksemburil olid sellised kahtlased maksutehingud ja sajad ettevõtted said sealt puhta rahaga minema. kus oli Itaalia puhul suveräänsus, kus oli suveräänsus siis, kui te ütlesite, et need tehingud tehti Euroopa nimel? kui ma vaatan siin kojas istuvaid inimesi, siis tekib küll küsimus, et kas teie olete need moraalsed valvekoerad nende inimeste eest, kes teid valisid. kas teie olete tõesti need saadikud, kes valisid keda on valitud ainult siia selleks, et omasuguseid kaitsta või olete lõpuks ometi siiski need saadikud, kes ütlevad, et me ei toeta neid, kes õõnestavad seda Euroopa ideaali, millesse te ise oma sõnul usute, aitäh. järgmisena saab sõna parlamendisaadik le pen palun. Euh, lugupeetud äh, härra juncker te küll elas elate siin aga te ei anna endale aru sellest et te peate andma ka vastust Te oma sõnavõtus äh, äh rääkisite igasugusest asjadest, ainult huvitaval um, um, kombel ei rääkinud veel kondade sõjast ja, ja äh, sajust ja nii edasi. Verhofstadti, äh, teie sõnavõtt oli küll, ütleme nüüd rikkalik selleks, et oma sõnavõttu äh, illustreerida äh, tõsiasi on see, et Luksemburgis on äh, hoitud kõrvale maksudest, kolmsada ettevõtet on sõlminud maksulepingud äh, selleks, et saada äh, maksude osas suurt allahindlust ja allahindlus, see tasuks oli siis see, et tuleb üle kolida Luksemburgi oma peakorter, see see on loomulikult võtnud ära raha Euroopa teistelt ettevõtetelt, sealt ka Prantsusmaalt. Eh, ma ei tea, kas Prantsusmaa rahval on hea meel kuulda seda, et tänu härra Luksem-, Luksemburile ja tänu härra Junckerile on eh, nendel nüüd vaja rohkem maksu ma-, mängida. Luksemburg on hargmaiste ettevõtete maksude optimeerimisel mänginud väga olulist rolli, näiteks eh, patendi osas samamoodi filiaale on üle toodud, filiaalide ja peakorterite vahel tehtavad tehingud ja see tähendab seda, et ei ole toote, tootmisriikides need ettevõtted ühtegi senti maksnud maksu äh, kunstlikult on toodud tegevus üle Luksemburgi ja seal on saadud siis selle allahindlusest kasu. Äh, äh, veelgi hullem on see, et äh, tarbimisriikides maksu maksmisest on ka kõrvale hoitud just nimelt nende läbi Luksemburgi lepingud, et need tehingud ettevõtete ja tütarettevõtete vahel on selleni viinud. Luksemburg on sellest kasu lõiganud, rahval on hea elu Luksemburgis, aga see on vaesestanud teisi Euroopa riike riike. härra Juncker, me räägime teist, äh, teist on räägitud ka Prantsusmaa äh, senatis, härra Artui äh, tuletas ka meelde seda, et täna hommikul alles sellest, et peab olema võrdsus ja solidaarsus maksusüsteemide vahel, aga täna on ta need sõnad pärastlõunaks juba unustanud. kaks tuhat kolmteist olite te Luksemburgi peaminister veel te olite aastakümneid seda, teil on vastutus selle küsimuse eest. mitte keegi normaalne inimene ei usu, et te ei teadnud sellest midagi, ei usu keegi äh, teid, et te võiksite üleöö hakata teist äh, asja tegema, te olete äh, Al Capone komisjoni etteotsas praegu ja sellepärast me oleme esitanud selle umbusalduse ettepaneku ja me tahame ja seda toetavad kõik, kes tahavad selle skandaali lõpuks selgitada Äh, härra Juncker, te ütlesite jah, äh, te ei ole ainus äh, näide, see on tõsi, aga rahvapartei liberaalid, sotsiaaldemokraadid on teist teinud selle sümboli, kes te olete, te olete tegelikult küüniliste ja, ja ähm, kõige suuremate eest ainult võitlevate eurooplaste eh, komisjoniks tehtud teid. härra Juncker, palun, teil on sõna. härra president, ma kuulasin väga suure tähelepanuga seda, mida proua Le Pen mulle just praegu rääkis kes eh, õnnistas mind õrnade sõnadega ja teeb seda muidugi alati, kui ta sõna võtab selles ähm, ruumis siin. aga peale äh, tema sõnavõttu tahaksime vastata ka teistele asjadele, mis äh, öeldi siin enne. siin räägiti sellest, äh, mis on Junckeri süsteem või Junckeri küsimus. Teie ja ka mitmed teised kolleegid viitasite sellele, proua Zimmer et äh, kogu see süsteem äh, kannab äh, minu nime, aga samas me räägime siin väga paljudest Euroopa Liidu liikmesriikidest. nii et ärge kasutage siin minu nime, mina ei ole seda süsteemi välja töötanud. see on liikmesriikide öö, poolt paika pandud süsteem. ja see komisjon, mille eesotsas ma olen, võitleb muuhulgas ka maksupettuse ja maksude vältimisega ning ma ütlen teile, äh, teie ees seistes ja ütlesin teile seda ka viieteistkümnendal juunil, et meil on olemas teatud meetodid, mille abil äh, saavutada tulemused, mille abil saavutada see, et äh, maksupettust ja maksudest hoidumist ei esineks ja need meetodid vastavad eetilistele ja moraalsetele printsiipidele. ma arvan, ka seda, et äh, maksuprobleem on kahekümne kaheksa liikmesriigi ühine probleem ja seetõttu on meil vaja ka ühtset automa-, automatiseeritud süsteemi. ma saan väga hästi aru, et kõik äh, suured fraktsioonid äh, nõuavad, et see resultaat ka saabuks. Teie hulgas ei ole ju mitte kedagi, kes ei arvaks nii keegi, kes arvaks, et seda ei ole vaja teha. ma arvan, et üheski liikmesriigis ei ole ka mitte kedagi, kes ei leiaks, et kakskümmend kaheksa liikmesriiki peavad tegema koostööd ja peavad tegema koostööd komisjoniga. seetõttu ma loodan teie peale ja loodan nende eetiliste printsiipide peale. meil tuleb töötada selliselt, et iga riik suudaks kaasa tulla konsensusega, suudaks võidelda maksupettusega ja maksudest hoidumisega, kasutades selleks ühtset automatiseeritud süsteemi. ma arvan, et, et alates sellest, kui ma ütlesin, et see reegel peaks olema üldine reegel, on tegelikult paljud sellesse suhtunud entusiastlikult ma saan väga hästi aru ka sellest, et kõik suured fraktsioonid, kes on Euroopa Parlamendis esindatud, nõuavad, et ma Itaalia eesistumise ajal äh, ka saavutaksin selle, et ministrite nõukogus kutsutakse kokku selline maksualane töörühm, mis hakkab jälgima seda, kuidas äh, kahekümne kaheksas liikmesriigis need asjad äh, toimuvad ja kas äh, järgitakse kõiki konkurentsiõiguse põhimõtteid. ma rääkisin sellest juba viieteistkümnendal juunil ja konstateerin täna uuesti, et kõik, kõik parlamendiliikmed kõik fraktsioonid on sellega nõus, kõik on nõus sellega, et meil on vaja maksukomisjoni, mis jälgiks seda, kuidas reegleid rakendatakse ja äh, mis jälgiks ka seda, mismoodi rakendatakse finants- ja majandus, äh, rahandus- ja majandusministrite nõukogu soovitusi. meil on vaja mõelda ka maksu, maksukonkurentsile ja sellele, mismoodi võidelda öö, äh, maksudest hoidumisega, mida Euroopa Komisjon, mida ma juhin, ka kahtlemata teeb. ma seisan täna siin Euroopa Parlamendi ees, ma räägin Euroopa Parlamendi liikmetega ja alates esimesest sammust olen teile tutvustanud ausalt oma programmi, selle alusel mind ka valiti. ja ma võtan arvesse, et kõik need, kes on usaldanud Euroopa Komisjoni, mida mina juhin, ka eeldavad, et ma rakendan nii neid põhimõtteid kui üksikasju, mida ma olen teile tutvustanud. ma olen parlamendiga aus, ma tutvustasin teile äh, programmi, mida ma täna ka rakendan ja mille alusel mind äh, valiti. mind valiti vastavalt põhimõtetele, mis juhivad Euroopa demokraatiat ja sellesse programmi kuuluvad maksualased meetmed. ja loomulikult olen ma eelnevalt olnud ka peaminister, rahandusminister ja rahvasaadik, aga praegu ütlen teile pühalikult. lõpetage minu solvamine mina olen selline, keda on võimalik veel solvata, siin on mõned, keda ei ole võimalik enam solvata. ma teen äh, seda, mida ma siin lubasin ja teen seda sajaprotsendiliselt, aitäh. suur tänu, arutelu on lõppenud, hääletamine toimub neljapäeval kell kaksteist null null.